aitäh, härra kolleeg, aga kahjuks ei ole tegemist protseduurilise küsimusega, loomulikult te võite komisjonilt küsida ja komisjonil on ise võimalus otsustada, kas ta teile vastab. sellega on see arutelu lõppenud, meil on kuus resolutsiooni ettepanekut, hääletus toimub pärast pärast arutelu ja ma ütleks kõigepealt, et eilse istungi protokoll on olemas, kas kellelgi on vastuväiteid selle protokolli kohta? tundub, et vastuvõtjaid ei ole, seega on protokoll heaks kiidetud. kes selle siia on võtnud? ja nüüd äh, meil on hääletus, me hääletame kuut äh, resolutsiooni Malaisia kohta. härra kolleeg Preeda, palun. președinte, aș äh, vrea înainte de a trece la vot să solicit în numele grupului meu. enne kui me hääletame, tahaksin ma oma fraktsiooni nimel nõuda, et et kui me hääletame Eritrea pagulaste olukorda, siis äh, meil oleks äh, ühisresolutsiooni osas, äh, et meil ei oleks nimelist hääletust, aga meil oleks nimeline hääletus Rahvapartei resu-, Rahvapartei resolutsiooni ettepaneku osas. Sie haben gehört, was der Kollege Te kuulsite, mida kolleeg palus, kui vastuväiteid ei ole, siis me nii ka teeme. ma näen, et vastuväiteid ei ole, nii et me hakkame nüüd hääletama, hääletame ühist äh, resolutsiooni Malaisia kohta. ma kõigepealt äh, muudatusettepanek kaks, kes äh, on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. Ähm, põhjenduspunkt G, muudatusettepanek üks, kes on poolt kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. nüüd ma panen hääletusele resolutsiooni ettepaneku tervikuna, kes on poolt, kes on vastu, kes jääb erapooletuks sellega on äh, resolutsiooni ettepanek vastu võetud. vastavalt päevakorrale äh, jät-, jätkame me nüüd kuue resolutsiooni ettepaneku hääletamisega Uganda teemal. esimene paluti hääletada eraldi äh, lõigu seitse osas, kes hääletab lõigu seitse poolt? kes on vastu? tagasi lükatud. ning nüüd me hääletame resolutsiooni tervikuna. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? lõpetan hääletamise. Äh, resolutsiooni ettepanek on vastu võetud ning nüüd hääletame kuut resolutsiooni ettepanekut Eritreast pärit pagulaste teemal, keda hoitakse pantvangis Siina poolsaarel. meil on esmalt ühisresolutsiooni ettepanek viies lõik originaalis, originaaltekstis kahes osas, kõigepealt esimene osa, kes hääletab poolt, kes hääletab vastu, erapooletud, tagasi lükatud ning nüüd teine osa, palutakse kontrollida, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? siis ma sulen hääletuse. tagasi lükatud. Äh, võrdsete häältega, poolt ja vastu häältega ning sellega jääb teine osa ära ning äh, originaalteksti lõik üheksa, kes hääletab poolt, kes sooviks hääletada vastu. Äh, kontrollime uuesti elektrooniliselt lõik üheksa. hääletamine on alanud. kas kõik on äh, hääletanud? lõpetan hääletuse. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend seitse vastu, tagasi lükatud lõpphääletus. hääletame muudet-, resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul, kes hääletab poolt? kes on vastu? praegu ei toimu hää nimelist hääletust. härra Priido ettepanek oli, et nimeline hääletus tähendaks seda, et ei hääletaks mitte ühist äh, resolutsiooni, vaid et hääletataks nimeliselt Euroopa Rahvapartei resolutsiooni, aga ma lasen elektrooniliselt kontrollida, nii et elektrooniline hääletus on avatud kas kõik kolleegid on hääletanud? lõpetan hääletamise. Äh, hääled jagunesid võrdselt, tagasi lükatud. nüüd me hääletame fraktsioonide resolutsiooni ettepanekuid, kõigepealt äh, ALDE fraktsiooni äh, resolutsiooni ettepanek seitsesada kaksteist, kaks tuhat kümme, kes sooviks selle poolt hääletada? kes on selle resolutsiooni ettepaneku vastu? ma arvan, et see on tagasi lükatud. palun vabandust. ning nüüd äh, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon viissada, seitsesada viisteist äh, kaks tuhat kümme, kes hääletab poolt, kes hääletab vastu? see on samuti tagasi lükatud. nüüd me jõuame ECR-i resolutsiooni ettepanekuni ja ma lasen sotsiaaldemokraatide äh, resolutsiooni ettepaneku hääletust elektrooniliselt kontrollida, äh, hääletus alanud, nii et äh, praegu hääletame sotsiaaldemokraatide resolutsiooni ettepanekut elektrooniliselt. kas kõik kolleegid on hääletanud? sulen hääletamise. tagasi lükatud nüüd me jõuame resolutsiooni ettepanekuni seitsesada üheksateist konservatiividelt, ma lasen elektrooniliselt kontrollida, hääletamine on alanud kas kõik kolleegid on hääletanud? siis ma lõpetan hääletamise. tagasi lükatud. nüüd me jõuame Euroopa Rahvapartei resolutsiooni ettepanekuni. siin on suulisi muudatusettepanekuid kõigepealt enne ähm, äh, esimest lõiku suuline muudatusettepanek härra Kasiinilt. suur tänu. muudatusettepanek ettepaneku äh, abil me tahaksime muuta omapoolse hinnangu äh, konkreetsemaks, äh, lihtsalt et me märgime endale üles, et Egiptus midagi on ära teinud. kuid me peaksime kindlasti kohaselt sekkuma selleks, et oleks võimalik pantvange vabastada. ning me peaksime kindlasti ka äh, Äh, tagama seda, et inimesed, kes Hiina poolsaarel lähevad, et neid ei koheldaks sellisel viisil, äh, viisil ning ÜRO pagulaste ülemvolinik peab olema kohale toodud äh, ja et nad, tas oleks võimalik suhelda inimestega, kes pantvangis. Egiptuse ametnikud võivad, peavad kindlasti tegema kõik, mis võimalik selleks, et tagada ähm, pantvangide vabastamine ning tuleb vältida surmava jõu kasutamist illegaalsete immigrantide osas, kes on ületanud riigi piire selleks, et kaitsta nende väärikust, nende füüsilist ja vaimset äh, terviklikkust ning garanteerida kinnipeetud põgenikele võimalus äh, suhelda ÜRO pagulaste ülemvolikuga ning võimaldada nendele siin riigikaitset. aitäh, see tekst peaks siis äh, lisatama paragrahvi üks ette, kes kas keegi soovib midagi selle vastu öelda? keegi ei ole vastu, nii et ma lasen, panen hääletusele, kes hääletab suulise muudatusettepaneku poolt, kes hääletab vastu, kes jääb erapooletuks, see on vastu võetud ning on veel üks suuline muudatusettepanekut lisada teksti pärast lõikus seitse no,, muudatusettepanek härra Sassoolilt. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, mina palun, et äh, et te vaataks seda resolutsiooni, me ei, ma ei muuda seda väga palju, aga, aga meil on üks lõik, mida me tahaksime muuta, mis meie jaoks on väga oluline, vast-, see on ühise resolutsiooni lõik üheksa. kuna tegemist on, on äh, humanitaar äh, hädaolukorraga, siis tahaksime näha vabatahtlikult äh, kõikide pagulaste ümberasustamist Euroopa Liitu ähm, ning palume Euroopa Komisjonil koordineerida seda tegevust ning pakkuda Euroopa pagulaste fondist vajalikku vahendeid. härra kolleeg Kasiini. lugupeetud president, ma tahaksin paluda, et antud muudatusettepaneku juurde oleks üks asi täiesti selge, see, mida te tahate saavutada, vastavalt sellele tekstile, mida te ette lugesite, siis see tähendab, et ükskõik kes äh, kes süüli taotleb, me räägime siin sellest õigusest asüüli taotleda, et need kõik, kes taotlevad, ükskõik võib ju taotluse esitada, aga need, kellel on tegelikult ka õigus asüüli saada, see on, need on need, kellest mina räägin. kui me räägime ÜRO pagulaste ülemvolinikust, siis tema on see, kes hindab, kellel on sellele õigus, kellel on asüülile õigus, kes saab varjupaika taotleda. ei, ei, härra kolleeg Sol-, Sooli me ei saa siin enam uut äh, arutelu pidada. härra Kasiini äh, esitas vastuväite, ma küsin, et kas äh, kellelgi on vastuväiteid selle suulise muudatusettepaneku vastu? vastuväiteid ei ole, nii et me hääletame seda su suulist muudatusettepanekut. siin ei ole viit, neljakümmet inimest püsti, nii et me hääletame seda muudatusettepanekut ma tean et, et kümme protsenti piisab, aga sel, teil ei ole nii palju. ja ma küsisin enne, teil oli piisavalt palju aega protesteerida, nüüd me hääletame selle poolt, kes on see, selle suulise muudatusettepaneku poolt, kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nüüd soovitakse elektroonilist kontrollimist, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ning nüüd me hääletame resolutsiooni tervikuna. ma lasen kohe hääletada elektrooniliselt, hääletamine on alanud, tegemist on äh, nimelise hääletusega. Äh, hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? lõpetan hääletamise resolutsiooni ettepanek on vastu võetud kolmekümne kuue poolthäälega, neljateistkümne vastuhääle ja kümne erapooletuga ja ülejäänud resolutsiooni ettepanekuid me ei hääleta. Ähm, mul on ka veel üks teadaanne, nõukogu on mulle esitanud neli seisukohta esimeseks lugemiseks e, komisjonilt ja nende pealkirjad lisatakse protokolli. parlamendil on kolmekuune tähtaeg, mis hakkab jooksma homsest, seitsmeteistkümnendast äh, detsembrist kaks tuhat kümme, tegemist on resolutsiooni ettepanekutega C äh, seitse äh, kakskümmend seitse, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse ja öö,